suur tänu teile selle äh, ettekande eest, meil on äh, ka need äh, dokumendid paberil olema, olemas loodetavasti kõigile teile, piisab neist, kui on juurde vaja, siis küll hangime kuskilt. suur tänu kolleegidele ja palun, kallid kolleegid, teil on nüüd võimalus esitada küsimusi ja märkusi härra Van Nistelrooy. suur tänu selle valgustava ettekande eest, te ütlesite, et äh, avate meie silmad. Äh, jah, see teil õnnestus. me näeme, et erinevaid võimalusi on palju valikute tegemisel. ei pea valima kas linna või maapiirkondade vahel võib äh, ja, ja seejuures äh, hävitada teise poole, äh, on võimalik langeta erinevaid valikuid, võttes arvesse erinevaid asjaolusid ning äh, teha seda tasakaalustatult. metropolid, suuremad linnad võivad olla arengu eestvedajaks tulevikus, nii palju kui mina olen asjadest aru saanud, aga siit seda tegelikult välja ei tule jaa ma ei tea ka, kas Euroopas ühtse visioonini kunagi jõutakse, sellepärast et äh, liikmesriigid on ju planeerimisel äh, juht, juhi rooli juures. ja isegi Cameroni puhul. mina olen aga regionaal, regionaalarengu komisjoni liige ning viimastel aastatel oleme näinud Äh, on, äh, ei ole saavutatud paremat tasakaalu osaluses äh, piirkondlik, piirkondade puhul majandussotsiaaltegevuses. Te ütlesite, et kui, kui ma vaatan meie ühtekuuluvuspoliitika üldiseid eesmärke, tasakaalustatud Euroopa, mis tuleb toime tuleviku väljakutsetega üleilmastunud majandusruumis, siis ähm, tekib küsimus, milline stsenaarium oleks äh, see kõige optimaalsem selle jaoks. ja see on minu küsimus teile. nõukogu koosolekutelt oleme näinud, et äh, territoriaalse lähenemise vastu tuntakse rohkem ja rohkem huvi. seda võetakse arvesse transpordi ja kõikide muude tegevusvaldkondadega seoses. nüüd võib veel küsida. et millisel tasandil komisjonis tuleks selliseid alternatiive kaaluda kuidas Espani infot edastatakse? kus me saame järgmise poole aasta jooksul kohtuda inimestega, kes on sellega kursis? kuidas teie suhtlete poliitiliste organitega linnades, piirkondades ja liidus üldisemalt? härra Albrecht, palun. Yes, <clears throat> it's, this is very interesting and uh, I think it should be read very carefully. väga huvitav äh, ülevaade, mida tuleks põhjalikult analüüsida ja see on vägagi seotud tuleviku ühtekuuluvuspoliitikat puudutava aruteluga, kolm stsenaariumit, mega äh,, cities ja regions äh, on nende stsenaariumite pealkirjad. ja kõik, kõikides nendes kolmes stsenaariumis rõhutatakse linnade tähtsat rolli. see on vägagi huvitav. isegi piirkondades, nõndanimetatud piirkondades tegelikult räägitakse peamiselt keskmise suurusega linnadest. see, kas me muidugi tahame piir, regionaalpoliitikat, mõned meist vähemalt, aga kas meile meeldib või ei meeldi see regionaalpoliitika, igal juhul keskendutakse ka selles rohkem linnade kasvule, erinevatele linnadele, megalinnad, pealinnad ja nii edasi. ja kui see on tõsi, siis Euroopa Liidul on vaja linnapoliitikat, mitte regionaalpoliitikat tegelikult regionaalpoliitika praktikas kujuneb üha rohkem linnaprobleeme lahendavaks poliitiliseks tegevuseks. ja siis need, see NOTS-ide küsimus. ja äh, peamiselt kasutatakse siin äh, teist tasandit äh, ja lähtuvalt e-, SKP-st. kui ma vaatan neid kolme stsenaariumi, siis äh, võin öelda, et äh, teine B, kaks B on kõige mõistlikum stsenaarium. Nats kolm on ka huvitav. aga tegelikult kõige huvitavam tuleviku seisukohast on Nats kaks. kas see tähendab seda, et et äh, et see on äh, kõige mugavam poliitiline lähenemine. või peaksime me lähe-, minema nii-öelda üle nats, kahelt nats, kolmel nats ja nii edasi juurde. see on väga huvitav me paistab, et NATS kaks ei ole siiski äh, lihtsalt igapäevane töö, kuid paistab olevat äh, kõige sobivam tasand. ja teine küsimus, esimene küsimus oli siis äh, linnade ja regionaalpoti kohta, teine natside kohta. Progress. suur tänu, lugupeetud esimees kõigepealt üks kommentaar ja siis küsimus. kui äh, linnasid edendades, nagu kolleeg ütles, jääb mulle mulje, et peamiselt keskendutakse pealinnadele, mõned teie kaardid olid väga väikesed, väga raske oli neist aru saada, aga paistab, et peamiselt äh, on pööratud äh, tähelepanu pealinnadele. mõnel puhul õigustatult, näiteks Prantsusmaa puhul, kuid äh, minu koduriigi puhul ja minu riigi arengut kajastades ei pruugi see päris tõsi olla isegi siis, kui mitte mõelda, kuidas, kui, kui mõelda sellele, kuidas maja, majandusteadlased tahaksid, et see areneks. minu piirkonnas kõik toimub Milano rinna ümbruskonnas ja Milanost lähtuvalt, aga Milano ei ole pealinn. nii et ja, ja see ja asjad päris pealinnade ümber ei koondu ei äh, ka tulevikus, nii nagu pole seda olnud ka minevikus. Itaalias on väga palju arengukeskusi ja ma arvan, et on ka teisi riike, kus äh, olukord on just nimelt selline. mulle tundub teisisõnu, et teie olete pööranud peatähelepanu pealinnadele, äh, aga mitte alati õigustatult ühtekuuluvuspoliitikas Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutades äh, paistab, et ressursid muudkui suunatakse pealinna, aga kogu riik sellest paraku kasu ei saa ja kogu ühtekuuluvuspoliitika eesmärk ju oli tegelikult ju paradigmat muuta ning äh, muuta majandus äh, ühtlasemaks. loomulikult me peame mõtlema äh, konvergentsile liikmesriikide vahel, aga ka liikmesriikide sees meil on vaja polütsentrilisi süsteeme, mitte monotsentrilisi süsteeme, kus äh, kõik on suunatud pealinnale. Euroopas kujundatakse makropiirkondlikke strateegiad, mis äh, peaksid Euroopa territooriumid alt üles ümber organiseerima. me otsustame, kus me tahame, et potentsiaalne areng peaks aset leidma sellepärast et territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõtted Lissaboni lepingust lähtuvalt tähendab tegelikult suuremat koostööd piiriüleselt nendes piirkondades, kus on oma territoriaalne arenguloogika, kultuur, ajalugu ja nii edasi selles on alati oma loogika ja ajalooline territoriaalne loogika, nii et piirkondadel peaks olema koostöövõimalused ja strateegia. oma tuleviku prognoosides, kas võtate seda arvesse? mina igal juhul arvan, et te peaksite võtma. territoriaalne koostöö peaks, seda tuleks analüüsida ka läbi geograafilise prisma vabana suur tänu selle ettekande eest ja suurepärase informatsioonimaterjali eest. mul on kõigepealt küsimus metoodika ja just indikaatorite kohta, mida te kasu kasutasite. kas äh, teie arengustsenaariumi äh, peamised äh, indikaatorid on just SKT või lähete kaugemale ka oma kontseptsioonides, kui mõõdate sotsiaalmajanduslikku arengut? Eh, nii nagu komisjonis seda tehakse, näiteks SKT ja veel teised indikaatorid, eh, näiteks keskkonnaküsimused, eh, võrdõiguslikkus, haridus, keskkonna aspektid ja muud indikaatorid, et arengut paremini hinnata. mulle tundub, et Espani taoline institutsioon no oleks hea, kui uued indikaatorid oleksid ka uuringutes sees ja küsimus on, et kas te töötate juba selle kallal? Thank you. Are there suur tänu, kas keegi soovib veel küsimusi esitada? kui ei, siis lubage ka mul kui Regionaalarengu Komisjoni liikmel esitada oma küsimus, räägiksin nüüd emakeeles, bulgaaria keeles. tahaksin teilt küsida, et ähm, millisel määral vastavad äh, Euroopa arengustsenaariumid äh, territoriaalsest seisukohast meie programmeerimisperioodile kaks tuhat äh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kas usute, et nende stsenaariumid, kas neid stsenaariume kasutati siis, kui sõlmiti partnerluslepingud ning võeti programmid vastu? seda küsimust äh, esitades mõtlen sellele, et, et esindan riiki, kes tahab polütsentrilist arengut oma riigi territooriumil. aga ühtekuuluvus, poliitika investeeringud sunnivad meid mitte kõige optimaalsema mudeli suunas, kus keskendutakse paarile keskusele, ignoreerides seejuures väikeste linnade ja teiste piirkondade võimalusi. Need väiksemad piirkonnad, väiksemad keskused on oma piirkondliku tähtsusega, kuid ei kuulu ühtekuuluvuspoliitika prioriteetide hulka. ühtekuuluvuspoliitika on vastu võetud, seda rakendatakse ning äh, kõik on paigas kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. kas oleks võimalik äh, neid puudujääke järgmisel perioodil, eelarveperioodil pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat arvesse võtta, kas on võimalik siis äh, valmistada ette selline ühtekuuluvuspoliitika, mis annab liikmesriikidele valiku ja võimaldada, võimaldab ka polütsentrilist arengut. ma arvan, et see oli viimane küsimus, sellepärast et rohkem soove küsimuste esitamise kohta ma ei näe kuskilt. siiski üks veel ja sõna saab härra Ruas. vabandan, vabandan, kui võtan nüüd sõna pärast teid kuid mulle tuli üks mõte pähe. ja see meenutas mulle Portugali. piirkondade vahelised erinevused võivad olla just nimelt tingitud sellisest polariseerumise puudulikkusest need piirkonnad, kus on suured klastrid, suured linnaalad, siis äh, areng koondub sinna. suurlinnad monopoliseerivad arengu kui sellise. aga mitmekeskusega lähenemine, mitme polütsentristlik lähenemine on äh, mitmes mõttes kasulik. kas olete nõus, et see on parem kui äh, see, et suured äh, keskused muudkui arenevad edasi ja edasi? suur tänu, unustasin ära, et Euroopa Komisjoni esindaja on siin, äh, härra Philippe Monfort. ta on ka siin saalis, kui ma ei eksi kas soovite nüüd sõna või soovite võtta sõna pärast seda, kui Espo esindaja on küsimustele vastanud? praegu. kui lubate, siis võib-olla ütlen paar sõna kõigepealt ja siis, jaa, palun. suur tänu, et andsite mulle võimaluse need paar sõna siin sekka öelda. tahtsin omalt poolt öelda, et tegemist on väga tähtsa projektiga Espani programmis. ja sellise projekti puhul, kus analüüsitakse aastaid ette tulevikus, siis toimuvad väga põhjalikud arutelud kasutatava metoodika kohta, nii ka seekord. see on sellise analüüsi puhul üsna tavaline. aga selle projekti avastused on väga hästi kooskõlas paljude teiste samalaadsete analüüsidega kui lähenemise metoodikat, lähenemise masinavärki, värki pole otseselt peatatud, siis vähemalt aeglustunud on selle masinavärgi töö küll kriisi tulemusena ning äh, territoriaalset lähenemist pole saavutatud ning see uuring näitab seda, et tulevikus tuleks pingutada enam selleks, et saavutada tasakaalustatud territoriaalne areng Euroopa Liidus. iseäranis võttes arvesse seda, et Euroopa Liit seisab silmitsi uute väljakutsetega, mida Peeter mainis, nii piiri, Euroopa Liidu piiride sees kui ka väljaspool. selleks, et paremini toetada territoriaalset arengut, on meil vaja sellist prognoosivat äh, analüüsi, et paremini mõista Euroopa piirkondade tulevikku ning äh, paremini planeerida programme ning tegevusi. selliseid analüüse me kindlasti toetame, Espon võib-olla nende teostajaks, aga ka teised. suur tänu. suur tänu, kuulsime ära, mida komisjonil oli öelda ja härra Meelpüü, teil on sõna suur tänu kõikide nende heade kommentaaride eest, võib-olla ütleksin kõigepealt teile, proua Presso, et äh, siin ei ole kõige olulisemad just nimelt need metropolid, äh, pealinnad. meie analüüsi tulemused näitavad tegelikult seda, et ei ole vaja nii veendunud olla, nagu me oleme olnud siiani et äh, metropolid on ainsad võimalikud Euroopa majanduse käivitavad mootorid. on mitmeid äh, linnu, mis, äh, millel on väga suur potentsiaal, seda juba enne kriisi nägimegi ja meie kasutatud valemid näitavad, et ma-, kasvumäär jääb samale tasemele kui esimese arengumudeli puhul. see on tegelikult see võtmetulemus, kõige tähtsam tulemus meie analüüsist, et, et tegelikult võib panustada ka polütsentrilisele mudelile. suuremates riikides on väga mitmeid linnu, kes, keda tuleks stimuleerida kahekümne, kahe tuhande kolmekümnendal aastal võib-olla selleks, et nende linnade arengupotentsiaali ära kasutada ja need suudavad ähm, vähemalt samal määral majanduskasvu genereerida kui metropolid. see oli üks kõige tähtsamatest ähm, järeldustest. ja kui nüüd laiemalt vaadata seda tulemust, siis võib neid investeeringuid veelgi laiemalt äh, suunata. seda võiks äh, arvesse võtta poliitiliselt tasandilt teie komisjon ja teised poliitika, poliitilise tegevuse kujundajad selles valdkonnas peaksid aitama ähm, siin kujundada välja vastava raamistiku, see on võimalik. liikmesriigid saavad sellele kaasa aidata, kui tegemist ei ole siduva dokumendiga. ja me võime mingisuguse raamistiku igal juhul välja kujundada, mis positiivselt poliitilist tegevust mõjutab. ei ole nii, et üks nendest kolmest territoriaalsest stsenaariumist on see ainuõige. parim lahendus on segu ning äh, investeerides tuleks arvesse võtta kõiki neid võimalikke stsenaariume, aga milline stsenaariumite segu on see kõige õigem, sellesse üle peate teie jõudma järeldusele. mis puudutab no ma võin teile öelda, et meie esitlesime seda projekti, oleme esitanud seda projekti kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal esitame ka ministe-, ministritele ning äh, nendele, kes vastutavad planeerimise, regionaalarengu, territoriaalküsimuste eest. loomulikult vastutused jagunevad riigiti eri, erinevalt, aga igal juhul äh, ka ministrid, äh, teil on võimalus äh, selle analüüsiga tutvuda selle kuu lõpus. aga kui me tahame Euroopa tasandil arengut, siis on meil vaja dialoogi, osalust, osalusprotsessi, selleks, et selle tulemusena tekiks teatav omanikutunne selle lähenemise suhtes, ühine arusaam sellest, ühine arusaam Euroopa pikaajalisest tulevikust. ning selles kontekstiski ütlesin ma, et kui kui me räägime poliitilisest tegevusest, arengust, siis me ei saa äh, panustada kõik, äh, kõik äh, tsentraliseerimisele. kindlasti tuleb võtta arvesse polütsentrilist struktuuri. meie projektis on palju juttu linnadest, tõsi, aga ei ole juttu mitte ainult pealinnadest ma ei tea, kui palju linnu siin on välja toodud täpselt, aga aga igas äh, riigis, vähemalt suuremates riikides on mitu linna, kes, kellel on tähtis roll. Euroopas on piirkondi, kus on väga oluline, et oleks konkreetsed tegevused paigas äh, selleks, et võidelda rahvastiku vähenemise vastu rahvastiku kadumise vastu. kuid samal ajal tuleb võtta arvesse ka seda, et maapiirkonnad ja linnad peavad ühiselt toimivaid territooriume, toimivaid piirkondi välja kujundama, mis võib olla kasulik paljudel juhtudel kõigile makromajanduslik, makropiirkondlikud äh, strateegiad, jah, need on kasulikud, ma loodan, et te saate seda analüüsida siin põhjalikumalt. ka ma ei saanud kõigest siin täpsemalt rääkida, kuid ähm, siin on juttu tegelikult integreeritud piiriülesest äh, arengukoostööst, see on üks osa sellest makromajanduslikust ähm, terri-, maksuterri-, makroterritoriaalsest koostööst seda tuleks toetada ka, ka linna omavalitsuste piirid on piirid, mille ülest koostööd tuleb stimuleerida, sealt võib tulla palju lisandväärtust, kui tehakse asju koos. mis puudutab näitajaid, siis ütleksin, et jah, tõsi on see, et me lähtume siin peamiselt SKP-st kuid on ka mitmeid teisi näitajaid, see on siin kasutatud. nii et võib-olla vaadake täpsemalt seda materjali ning ehk leiate selle kohta ka infot ja vastuseid oma küsimustele. sellepärast, et ühest näitajast lähtuvalt ei saa kujundada loomulikult tulevikuvisiooni mingi territooriumi kohta meie lähenemine ei ole mitte ainult ökonomeetriline, et arvesse on võetud ka keskkonda, transporti. ja proua esimehe küsimus. kahe, ühtekuuluvuspoliitika pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat Euroopa tasandi raamistikust tuleks kindlasti rääkida. ja tuleks rääkida läbi, et milliselt, milline peaks olema ühtekuuluvuspoliitika pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja millise territooriumi suunas soovitakse liikuda. oleks väga tore, kui seda võetakse Euroopa tasandi aruteludes arvesse minu meelest see annaks meile ka võib-olla suuna kätte, kuhu prioriteete paigutada, kuhu investeeringuid suunata. järgmises ühtekuuluvuspoliitika faasis. võib-olla on ähm, siin tegemist küll soovmõtlemisega, kuid ka Euroopa peab omama mingisugust äh, ettekujutust pikaajalisest tulevikust või, või nägemust pikaajalisest tulevikust. Euroopa on maha jäämas maailma tasandil, teised riigid, piirkonnad planeerivad territoriaalset arengut ning Euroopa peaks võib-olla ka just nimelt nüüd ka härjal sarvist haarama ning oma seisukohad välja kujundama. ja mis puudutab partnerluse kokkuleppeid, jah, siis meie projekt oli liiga hiline selleks, et partnerluse lepinguid mõjutada, kuid võib-olla järgmisel korral siis õnnestub meil ka seda teha. ja sellega lõpetaksingi, suur tänu teile tähelepanu eest. Yes, Mr Van Nistelrooy. Uh, härra Van Nistelrooy tahaksin siin kommenteerida NATS kahe küsimust, mida esitas härra Olbricht ja veel üks märkus siin, kui me vaatame neid stsenaariume, äh, et regionaalpoliitika, mis kaasab linnu, ei ole vist ilmselt väga hullumeelne mõte. miks mitte planeerimistasandil NATS kaks regioonid ja siis regionaalpoliitika linnad ja ma ei ole siin päris lõpuni päri NAT kahe osas. teada on, et on äh, väga suured erisused füüsiliste äh, territooriumite ehk siis äh, NAT kaks ja riigi võrdluste vahel. nii et ilmselt on natuke liiga ohtlik öelda praegu siin, et me planeerime ainult NAT kahe tasandil ma arvan, et me peame vaatama, kuidas territooriumid täpsemalt funktsioneerivad reaalsuses, toimivad regioonid äh, ja nende laiendamine äh, poliitika tegijatele, otsuse tegijatele õigel tasandil ning püüd selles suunas minna, et äh, sellele valdkonnale ja sellele regioonile saaks osaks kõige suurem võimalik potentsiaali vallandumine ma ei taha liiga tehnilistesse äh, arutelusse minna, mida statistikud on tegemas. loomulikult ähm, me peame kasutama äh, statistika analüüside äh, teostamisel kvantitatiivseid andmeid. nii et siin on võimalik leida ka sellest mingit mõju aga me ei tohiks äh, piirata ennast, kuidas oma regioone defineerime ja ka vastavat planeerimist. mis puudutab linnu, siis võib-olla on õige see, et äh, linnaline süsteem on võtmeks, kui me loome stsenaariumeid ja visioone. aga oluline on ka mitte jätta märkamata äh, maa piirkondade reaalsust, mis ei ole teatud Euroopa osades liiga rõõmsameelne ja optimistlik. ning äh, ikkagi võtta seda ka arvesse visiooni loomisel ja poliitika loomel. mida saaks äh, ka äh, võrdlusraami ja pikaajalise visiooni liita nii et tuleb igal juhul võtta ka maapiirkondade väljakutsed arvesse. aga maapiirkonnad, mis on kindlasti linnadele lähemal, tuleb integreerida tugevamalt koos linnadega ja vähemalt tugevamad maapiirkonnad saavad niimoodi paremini arendada tulevikus. ära, Olbrit saab veel sõna. nagu te ütlesite, on jah, väga nutikas teist öelda, et las poliitikud otsustavad. sest noh, küsimus on selles, kes võtab vastutuse aga mina tahan rõhutada, et äh, NUTS regioonid ei ole mitte ainult äh, statistika, see on oluline ka poliitika loomisel ja te teate, et see mõjutab väga oluliselt kõiki protsessi, millest räägime. kui me mõtleme äh, agregeerimistasandiks äh, NUTS kaks äh, statistiliselt, siis see muudab ka tänast poliitilist reaalsust. kui te ütlete, et funktsionaalsed territooriumid, no te võite neid vormida vastavalt teatud eeltingimustele, aga siis saate te kasutada ära erinevaid lahendusi ja erinevaid NUTS regioone. see on täiesti uus see küsimus ei ole siin täna arutamiseks ilmselt, aga võib-olla komisjonile, et kas nad võtavad arvesse seda uut olukorda, et eh, statistikaüksused on hoopis teistsugused, mitte NUTS kaks regioonid enam, vaid toimivad, reaalselt funktsioneerivad regioonid. aastaid on tegelikult seda räägitud. ja siin me ei räägi ikkagi mitte ainult statistikast, vaid sekkumistasanditest, poliitilistest otsustest ja nii edasi Äh, väga huvitav on muidugi see, et kas me võtame NATS kahe aluseks ja toimivad territooriumid NUTS kahe raames või me ütleme, et funktsioneerivad, reaalselt toimivad regioonid, ükskõik millised on varasemad jaotused. Äh, selle jaoks poliitika loomine on äh, küll palju suurem väljakutse, aga mõnus väljakutse. suur tänu, tundub, et saame jätkata arutelusid tulevikus mõtleme selle peale, millises formaadis see võiks toimuda, suur aitäh teile ettekande eest, suur aitäh, et vastasite meie küsimustele, ütleb esinaine ja olete siia teretulnud ka tulevikus. kui me mõtleme välja, kuidas siis täpselt need üksused on Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on arvamuste vahetus algatusraporti teemal ühtekuuluvuspoliitika ning arengus, are, aruka spetsialiseerumisteadus- ja innovatsioonistrateegiat. spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad on tähtsad äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend raames ning nende eesmärk on äh, rakendusele suunatult kasutada ära raha, rahastamisvahendeid. see algatusraport panustab eh, esimesele nutika eh, spetsialiseerumisstrateegiale eh, ühtekuuluvuspoliitika raames ning võtab arvesse ka erinevaid väljakutseid. nagu ilmselt mäletate, Eh, ühissätete määruses on öeldud, et eh, tegevusprogrammid kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend sisaldavad eksante tingimuslikkust selleks, et ESI eh, fonde paremini ära kasutada, arvestades liikmesriikide rahvuslikke või kohalike omavalitsuse aruka spetsialiseerumise strateegiaid raportöör annab esimese ülevaate meile täna Äh, sellest teemast. Äh, veebruaris arutame seda tea-, taas ning äh, arvatavasti läheb raporti lõppversioon hääletamisele aprillis. see kõik on esialgne ajakava. meil on variraportöörid, kes täna on mõningad ka siin ruumis. annan neile sõna aruteludeks ja nüüd annan kohe härra äh, Valkartselile sõna, et ta saaks äh, oma esimesed mõtted selle raporti kohta meile edastada. suur tänu teile, juhataja, head kolleegid. Äh, teate ilmselt, et eelmise parlamendi mandaadi ajal Euroopa Maaelu Arengufond ning teemavaldkonna üks toetus öö, otsustati ümber mängida. keskendumine peab olema teadus- ja arendustegevusele ning seda läbi aruka spetsialiseerumise äh, äh, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. arukas spetsialiseerumine, nagu teame, on eksante tingimus Euroopa regioonidele ja liikmesriikidele saada tõukefondid äh, Äh, toetust ning erinevaid, kasutada ära erinevaid äh, finantseerimismeetodeid, mis Euroopa Liidul on. aruka spetsialiseerumise strateegia enne tegevusprogrammide äraotsustamist äh, tähendab seda, et meil ei ole praegu võimalik saada seda raha, et to-, toetada teadus- ja arendustegevust. seega Euroopa Liit tahab küll, et äh, kohalikud omavalitsused äh, toetaksid majanduskasvu, tehe, tehes seda läbi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ning läbi sektorite, äh, mis oleksid konkurentsivõimelisemad aina üleilmastuvas maailmas. nii et iga regiooni puhul on kõige tähtsam see, et Neil on vaja äh, teavet selle kohta, kuidas tuvastada oma parimad ja tugevamad küljed ja kuidas äh, omaenda strateegia luua. samas pidades silmas, et kogu protsess oleks innovatiivne. halduspädevus äh, ning erinevate öö, otsustajate vaheline koostöö on üliolulised, oluline on mitmetasandiline valitsemine selleks, et tõhusalt regionaalpoliitikat ellu viia. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, programmeerimisperiood on alguse saanud ja äh, regioonid on juba alustanud oma aruka spetsialiseerumise strateegiate loomise ja edastamisega. see teema on väga-väga tähtis Euroopa Liidu kontekstis. ja minu arust peaks selle raporti eesmärk olema analüüsida neid strateegiaid ja seeläbi saaksime me üht-teist järeldada tuleviku jaoks, näiteks eh, kuidas seda defineerida, kuidas strateegiaid hinnata ja kuidas neid peaks rakendama. me peaksime vaatama ka, eh, millisest rolli mängivad need aruka spetsialiseerumisstrateegiad selleks, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke täita ning äh, kuidas need äh, töötavad koostöös äh, innovatsiooni teiste vahenditega. linnaline agentuur, mida luuakse praegu ja luuakse edasi Hollandi eesistumise ajal, on väga oluline ja eriti oluliseks muutub see siis, kui Amsterdami pakt võetakse vastu Need siis mõned mõtted, mille üle me oleme siin arutlenud äh, ja mõelnud. Need on äh, minu raporti tuumaks äh, ja loodetavasti meie tänane arvamuste vahetus aitab mul siia integreerida ka teie ideid ja arvestada ka meie komisjoni liikmete muresid, mis kindlasti Eh, minu raportit rikastavad ja parandavad. suur aitäh ja suur aitäh teile, esinaine, mulle sõna andmast. suur tänu. aitäh selle ettekande eest. ja nüüd, head kolleegid, on teil sõna. Eh, alguseks saab sõna härra Van Nistelrooy. mina ei ole koordinaator, kus on koordinaatorid, küsib härra Van Nistelrooy. algame siis äh, koordinaatoritest ja härra Van Miltenburg, palun suur tänu. mina arvan, et äh, Holland on väga hea näide äh, sellest, kuidas rakendada äh, sellist aruka spetsialiseerumise strateegiat. Hollandi mitmetes regioonides on see olnud edukas. no tegelikult ka teistes Euroopa riikides ja ka väljaspool Euroopat. nutikas arukas spetsialiseerumine äh, viitab ilmselt Räänioru näitele, see on väga hea äh, näide, kuidas äh, terve regioon on mõjutatud, kui seal on suur innovatsioonikeskus. me räägime ikkagi teaduspõhisest majandusest, mis viib teadmiste hulga suurenemise, nende laiendamiseni rahva hulgas ning majanduskasvuni ja see on šanssiks isegi maapiirkondadele ja perifeersetele piirkondadele Euroopa Liidus. Äh, oluline on siin kolmiksi heliksi loomine. Äh, meil on vaja teadlasi, uurijaid, äh, ametnikke, õpetajaid, kes kõik peavad töötama käsikäes. nii palju, kui mina aru saan, siis meie aruka spetsialiseerumise risk kolm eesmärk peaks olema see, et eh, igal eh, piirkonnal on omad majandusvõimalused, mis on nende potentsiaalil baseeruvad eh, ja meie saame kõigest sellest hüvesid. palju on juba minevikus vigu tehtud, seda ka aruka spetsialiseerumise vallas, me kindlasti ei taha siin kopeerida, järelteha neid asju, mis on mujal tehtud, meil on vaja omaenda väärtustel baseeruvat lähenemist. Põhja-Brabanti piirkonnas, mida mina väga hästi tunnen, on juba põlvkondade jooksul äh, novaatorlikke lähenemisi kasutatud äh, tööstuses, meil on äh, väga hea ülikooli kampus, kus toimuvad ettevõtted, seal on ettevõtlusinkubaatorid, mis töötavad koos ülikooliga aga seda ei saa kopeerida ja asetada ükskõik millisesse keskkonda. Te peaksite ikkagi eelkõige vaatama iseenda regioone ja töötama välja oma potentsiaali kohaselt eh, ettepanekut, sest lihtsalt kellegi pealt maha viksimine ei tööta. kui me räägime regionaalse innovatsiooni strateegiates, siis me peaksime vaatama oma sisemisi tugevusi ja siis neid ka rahastama. ja Euroopa kontekstis on see väga tähtis, sellepärast et me räägime tihti, et meil on vaja Euroopa investeeringustruktuuride, erinevate fondide eh, ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel erinevaid sünergiaid. Eh, edasi muidugi Euroopa strateegiliste investeeringute fond Äh, mida see tähendab äh, rahvusriigi ja regionaalsel tasandil, kuidas äh, on võimalik näiteks Euroopa Investeerimispanga vahenditega regioone edasi arendada. võtan kohe kokku, ütleb kõneleja. nii nagu kolleegid eelnevalt ütlesid, me peame kõiki neid kontekstuaalseid tegureid Äh, hindama väga hoolega. Äh, me ei saa sama asja teha igas riigis ja igas piirkonnas. Äh, mõnedel riikidel on juba olemas aruka spetsialiseerumise strateegiad. me peame RIS kolmede loomisel Euroopas vaatama olemasolevaid teadmisi, neid ära kasutama, toetama VKE-sid, et nad saaksid toota ja pakkuda teenuseid ning teha seda innovatiivsemal moel oluline on investeerida teadus- ja arendustegevusse. aga ka teadmistesse. edasi on tähtis see, et me vaataksime eh, kuidas täpselt Euroopas lähenetakse, meil on kolm erinevat lähenemist, kolm erinevat sektoraalset eh, lähenemist, regioonide ees on suuremad ühiskondlikud väljakutsed ja me peame mõtlema, kuidas ühendada omavahel erinevad sektorid ja kuidas me saame erinevate sektorite üleselt teha koostööd. see ongi innovatsiooni oluline alge. töötan koos teiega ja teiste variraportööridega selle raporti kallal, sest mulle tundub, et tegemist on väga olulise teemaga ja peame vaatama, kuidas RIS3 saab luua ja aidata kaasa innovatsioonile Euroopas. suur tänu ütleb esinaine, kasutasite variraportöörina oma aega, pikalt küll, aga kõik hästi. suur tänu, kas kellelgi on kommentaare? nüüd saab sõna härra Van Nistelrooy. Äh, RIS kolmel on tõesti juba pikk saamislugu äh, oleme innovatsioonistrateegiate kallal töötanud erinevates regioonides juba pikka aega. see on oluline osa ettevalmistustööl, mida me alati igasuguste projektide puhul teeme. ja mulle meenub, et toimus kohtumine Euroopa Komisjoni ja meie vahel, kui RIS e kolme esitleti ja me olime alguses küll väga skeptilised, aga tegelikult RIS kolme eesmärk on panna kokku koolide, ülikoolide, ettevõtjate, kohalike omavalitsuste, valitsuste ja regioonide teadmised. Nad peaksid kõik istuma kokku ühe laua taga ja koos tööle hakkama ja meie peame mõtlema selle peale, kuidas eh, oma regioonidest eh, toota ja luua lisandväärtust mitte ainult regioonides endas, vaid ka eh, riigi tasandil ja edasi nutikas spetsialiseerumine Euroopa tasandil. RIS kolm ei tähenda seda, et Euroopa Liidult võetakse raha ja investeeritakse, investeeritakse seda kohalikul tasandil vaid see on midagi rohkemat. ja kuulan hea meelega oma teiste kolleegide arvamusi, kuidas nemad näevad, kuidas kõrgetasemeline tehnoloogia eh, saab toetada ühiskonna arengut näiteks eh, maapiirkondades huvitav oleks teada lihtsalt, mida arvavad kolleegid selle kohta. RS kolme saab kasutada planeerimisvahendina samuti, selleks, et arendada välja partnerlussuhteid ja äh, eriti, kui me mõtleme järgmist programmeerimisperioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend Hispaania regioonid, äh, Saksa, Tšehhi, Poola, Prantsuse regioonid saavad ju kõik töötada koos, sest koostöös peitub meie tugevus ja Euroopa Komisjon ilmselt annab meile rohkem selle kohta informatsiooni. kui see idee algselt välja tuli, siis äh, oli dokumentides sätestatud, et äh, ette nähtud kord, kus raha liigub ühest Euroopa regioonist teise selleks, et äh, konvergentsi saavutada. kategooria üks riigid saaksid, kasusaajad saaksid rohkem vahendeid, näiteks ettevõtete juhid, töötajad, tudengid, kes läheksid ühest regioonist teise, et selles samas sektoris tegutseda. Nemad saaksid vahendeid viiskümmend protsenti rohkem, mis on väga palju. me ei räägi siin mitte ainult Erasmus programmi tudengitest, vaid inimestest, kes on spetsialistid mingis kindlas valdkonnas ja läheksid ühest piirkonnast teise ning äh, Regionaalarengu Fondist sellist äh, liikuvust toetataks. aga praegusel hetkel äh, seda reaalselt ei rakendata, ma tean, et alles selle mm, perioodi esimene aasta on käes, aga tegelikult peaks tegema palju rohkem ja mul oleks hea meel, kui seda oleks näha rohkem samuti peaks olema suurem meediakajastus selle kohta. me peaksime ka Euroopa Ühtse Uurimiskeskuse tööd äh, lähedamalt jälgima. seal on ka äh, peavoolustatud äh, menetlused liikmesriikidega, pilootprojektid on ellu viidud, mis olid suurepärased, said ka Regionaalarengu Fondi rahastuse. ning Euroopa Komisjon on ka võimaldanud rahalisi vahendeid selleks, et nutika spetsialiseerumine aset leiaks. huvitav on muidugi see, kuidas kasutajate äh, raportid äh, neid äh, sündmusi käsitlevad, kui sektor näiteks palub abi teatud tegevusprogrammi kaastööks oleks see küll suurepärane. eelmisel täiskogul otsustasime seda rahastamist pikendada veel kahe aasta jooksul ja otsustasime, et paneme kokku ka uue raporti. nii et regionaalpoliitika komisjon peaks minema sinna ühtsesse uurimiskeskusesse ja siis me saaksime ka koha pealt teada, mida on selles suhtes ära tehtud. ja lõpetuseks arvan ma, et arukas spetsialiseerumine on väga oluline meie regionaalpoliitika äh, reformimise kavadel, kui valmistame ette äh, siis rahastamisperioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend arukal spetsialiseerumisel on ka mitmed aspektid, mida kajastatakse Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias. selle eesmärk on tippteadmised, kvaliteet, teemavaldkonnad, teadus- ja arendustegevus. ja meil on vaja detsentraliseeritud lähenemist Äh, mõningaid asju juhitakse jah, Brüsselist äh, keskselt, aga arukas spetsialiseerumine peaks olema rohkem alt üles lähenemine, kus äh, rohkem saaks ära teha koha peal. Need kaks meetodit on vaja kokku panna ja nii oleks võimalik väga oluliselt muuta seda, mis äh, saab aastast kaks tuhat kakskümmend ja edasi. Äh, vanades liikmesriikides äh, on juba kasutatud selliseid lähenemise vorme. ning me räägime siin edutrepist ülesminekust ja teadmisi peaks kindlasti jagama ka teistega. nii et äh, härra Valgarseli raport on väga tähtis, sellepärast et ta peab kõik need asjad kokku panema omavahel. suur aitäh teile! aitäh, ütleb esinaine. kas on veel kolleege, kes sooviks sõna võtta? ei ole. siis äh, härra Valgarsel ütlen veel, et meil on siin siiski olemas ka komisjoni esindaja, vabandan, ütleb esinaine. härra Marek Psrelol on kohal. kas sooviksite omalt poolt midagi öelda? suur tänu. esitan komisjoni ja oleme aruka spetsialiseerimise strateegiate alal rääkinud läbi juba kaks viimast aastat ja pärast kahte aastat saan teile kindlalt öelda, et see on mõjutanud eh, meie uurimis- ja innovatsioonipoliitikat kohalikul tasandil. see on väga oluliselt panustanud muutustesse ja me oleme seda juba märganud. eriti kuna see on seotud eh, eh, ühte eksante tingimuslikkusega ning seda on väga tõsiselt võetud ka liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste poolt. küsimus ei ole mitte ainult rahaliste vahendites hankimises, vaid tegelikult kogu majanduspoliitika planeerimise ümbervaatamises ja mõningates regioonides on seda kasutatud äh, võimalusena muuta kohalikku majanduslikku arengut ning äh, väärtusahelat lükata endale soodsamas suunas, kasutades teadmisi ja suurendades lisandväärtust. mõningates regioonides on endiselt äh, halduspuudulikkust, see, mis ei lase neid strateegiaid rakendada, aga ka haldusvõimekust oleme saanud aidata suurendada. ja mõningad aastad tagasi ei olnud regioonides isegi inimesi, kellega rääkida aga nüüd on. ja me näeme neid muudatusi. me näeme, et meiega tulevad kaasa ka need, kes alguses olid skeptilised. nii et äh, aruka spetsialiseerumise protsessiga on kaasa tulnud äh, väga paljud inimesed, äh, nad on näinud, et see kaastöö on hea olnud, nad näevad midagi konkreetset, midagi, Äh, mis aitab tegelikult nende uurimistegevust äh, ja nende ettevõtete arendamisele kaasa. ja see näitab, et tegelikult äh, planeerimistegevus on lihtsalt põhimõtteliselt muutunud regioonides. samuti pean ma tunnistama, et sada kakskümmend miljardit eurot nähakse ette teadus- ja arendustegevusteks, IKT vahendite suurendamine, VKE-de toetamine samuti, nelikümmend miljardit, sellest on ainult aruka spetsialiseerumise tarvis ette nähtud. ja see tähendab seda, et liikmesriigid ja, ja ka erinevad territooriumid hakkavad mõtlema strateegilisemalt oma strateegiaid läbi. ma tahaksin rõhutada, et see loodi praeguse rahastusperioodi jaoks, aga nüüd on olulisem veel see, et seda reaalselt rakendataks ja, ja me näeme seda ka praktikas investeerimisprojektides. alguses äh, see kogu protsess saab alles alguse, äh, projekte valitakse praegu välja, meie aitame kaasa regioonidel äh, kriteeriumeid leida selle jaoks. aruka spetsialiseerumise strateegiate puhul äh, me näeme, et meil on head kriteeriumid kokku pandud nõukogu jaoks ja me saame aidata äh, regioone neid kriteeriume välja selgitada, äh, mis tegelikult on äh, hea, sest et me oleme nende strateegiate väljatöötamisel väga palju vaeva näinud ja panustanud. aga meil on sellegipoolest teha veel palju, et eriti selleks, et see protsess jätkuks mis tähendab, et see ei lõppe äh, tegevusprogrammi läbirääkimiste lõpus, vaid äh, protsess jätkub ja see äh, koostööprotsess, mentaalsuse ja vaimsuse muutus regioonides endas on endiselt käimas. see on meie jaoks kõige suurem väljakutse ilmselt. üks väljakutse on veel, nimelt on see seotud Euroopa Parlamendi projektidega, eh, mida me rakendame mahajäänud piirkondade puhul. väga suured vahed on siiski Ida-Euroopa, eh, Kesk-Euroopa ja Lääne-Euroopa riikide vahel. Eh, just innovatsioonilõhe on väga suur. selle küsimusega peame samuti tegelema. kaheksateistkümnendal novembril esitleme me projekti tulemusi tänu Euroopa Parlamendile olid meil praktilised eh, Ida-Makedoonia piirkonna eh, mm, eh, projektid käimas, kakskümmend neli protsenti oli seal töötust ja nüüd me oleme näinud poolteist aastat hiljem, et meie lähenemine on tõesti väga struktureeritud, aga küsimus on praktilises rakendamises ja me tahame teiste regioonide puhul samasugust strateegiat kasutada, mis eh, endiselt eh, heitlevad selle käes, et aruka spetsialiseerumise strateegiat eh, kokku panna. eks ante tingimuslikkusega on asjad teisiti veidi, sellepärast et selle eesmärk ei ole konkreetselt õigussätteid rakendada, mis olemas on me räägime siin ikkagi protsessist eh, ja mõttemallide muutmisest, kuidas eh, regionaalarengut korra, korraldada ja kuidas sellele lähenetakse. Eh, paljud regioonid kasutavad endiselt eksante tingimuslikkust seiretegevusel, mis tähendab, et mitte ainult ei ole neil strateegia paberil, vaid neil on erinevad äh, äh, arukad laborid äh, ja muud võimalused, tullakse kokku ja tõesti püütakse midagi muuta. komisjonis oleme meie mm, teinud omad plaanid niimoodi, et kõiki neid asju võetakse arvesse rakendamisfaasis Äh, nii erinevates koolituse ja töötubade raamides kui ka tõesti praktikas äh, konkreetsetes regioonides igapäevases äh, töös. aitäh! And... suur tänu! härra Valkarsell, kas te nüüd tahaksite vastata või jagada meiega oma mõtteid? teen väga lühidalt, proua esimees jah, see arutelu, mul tekkis selline tunne, et pärast neid arutelusid võiks selle debati uuesti käima lükata, aga ma olen teiega täiesti nõus, kui me räägime Euroopa Liidu kõige arenenumatest piirkondadest, siis loomulikult nemad kuuluvad ka meie poliitikas alla ja, ja neid puudutab sealt samamoodi meie territoriaalne poliitika aga see tegelikult ei eh, toeta üksinda ühtekuuluvust, see ühtekuuluvus peaks tähendama ka midagi sisukamat. Need piirkonnad, eh, kes, eh, kus ei lähe asjad väga halvasti, aga ka mitte ka väga hästi, neid tuleb rohkem suunata innovatsioonile, teadusarengutele ja niimoodi koorub välja see ühtekuuluvus, mida me endale ette kujutame. ja veel, kui me räägime nüüd kõige vähem arenenud piirkondadest, neid on ju ka, te teate seda. ka Euroopa Liidus on piirkondi, kus areng on olnud äh, väga tagasihoidlik. ja ühtekuuluvus ilma innovatsiooni ja teadusarenguid kõrvale jätmata, see on lahutamatu osa mm, tuleviku majandusest, aga seal tähendab ühtekuuluvus midagi muud, seal keskendub tuleb keskenduda näiteks infrastruktuuride ja muu väljaarendamisele, mis selles, mida selles piirkonnas ei ole. ja seda ei ole kindlasti võimalik teha üleöö. nii et äh, ma olen üritanud äh, kirjeldada oma arvamuses seda, milline on tegelik olukord koha peal ja millega me kõik oleme kursis. ja nüüd, kes esitasid siin veel uusi mõtteid. selle arvamusega tegeleme me edasi, me tegeleme selle sõnastusega ka edasi ja härra Van Nistelrooy ja teised kolleegid, teie sõnavõtud kindlasti võtame arvesse ja te kindlasti edastate meile ka kirjalikult oma seisukohad selleks, et meie arvamust saadaks ka edu aga elu läheb edasi, äh, mõnikord äh, isegi äh, pead pööritama panevalt kiiresti, aga teinekord on nii, et korrutame ikka ja jälle innovatsiooni kohta ühte ja sedasama ja siin, selle jaoks ongi meil vaja poliitikuid kesktasandil, piirkondlikul tasandil ja Euroopa Parlamendis, kes neid mõtteid kogu aeg öö, ajaga öö, kaasaskäivateks kujundaksid. meie maailm areneb meie ümber järjest kiiremini ja kiiremini, seda ka innovatsiooni ja, ja, ja tehnoloogia valdkonnas. nii et ma kutsuksin üles oma tegevust koordineerima koordineerima avaliku sektori tegevuse erasektoriga, miks mitte seda läbi Euroopa Investeerimispanga, lisaks sellele on meil väga palju äh, ülikoole ja ettevõtteid, kes on keskendunud teadus- ja arendustegevusele. ja tõesti, teil on õigus, me peame kaasama akadeemikuid, teadlasi ja nii edasi härra Van Nistelrooy, teil on täiesti õigus teie sõnades, et äh, areng kui selline ei ole mitte mingisugune masinavärk millega me saame lihtsalt, äh, ma ei tea, raha trükkida ja selle siis äh, nii-öelda saata otse traati mööda piirkondadesse. aga raha ja raha väärtus, mille me investeerime, peab endaga kaasa tooma ka teatud äh, sotsiaalse väärtuse ja seda üritabki Euroopa Liit saavutada et meie raha teeniks eh, erinevaid eesmärke. me tahame, et meie poliitika oleks originaalne ja uuenduslik. suur tänu aga kõigile veel kord eh, teie sõnavõttude eest ja ma luban teile, et eh, me käärime käised üles selle määruse osas kin-, arvamuse osas kindlasti veel. suur tänu! ootame siis põnevusega teie raporti viimast äh, versiooni või arvamuse viimast versiooni. veebruaris räägime jälle sellest ja läheme edasi nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt äh, välisuuringu tutvustus Euroopa territoriaalse koostöörühmituse kui Euroopa territoriaalse koostöö edendamise ja tõhustamise vahend teemal meie komisjon äh, tellis selle uuringu selleks, et äh, hinnata Euroopa territoriaalse koostöö potentsiaali Euroopas. Äh, avalike hanged, pärast avalikku hanget pöördus meie poliitikauuringute direktoraat B ühe konkreetse teadusasutuse poole, et nad selle uuringu teeksid ja sellel, siin on toodud välja siis konkreetselt Euroopa territoriaalse koostöö mõjud ja tagajärjed ja see, millised võiksid olla tulevased poli-, võimalikud arengud, on toodud ka konkreetseid soovitusi selle instrumendi parandamiseks tulevikus. uuringu tulemusi tutvustab meile doktor Sabine Zilmer tegemist on äh, varem konsultandiga. kõigepealt saab sõna proua Silmer ja pärast seda kolleegid. kohal on eelduste kohaselt ka härra Kataino, kes on regioonide komitee regionaalse koostöö komisjoni esimees. ta on ühtlasi ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmitamise koordinaator ja täna oli teil seminar selle teema kohta, nii et teil täna tähtis päev, võiks isegi öelda Euroopa territoriaalse koostöörühmituse päev, aga nüüd kõigepealt sõna doktor Zilmerile ja siis jätkame aruteludega. suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad, suur tänu, et äh, tegite selle sissejuhatuse meie uuringule ja et te meid kutsusite siia rääkima sellest, millised on siis meie uuringu tulemused Euroopa territoriaalse koostöörühmituse kohta. ma hetke pärast räägin selle uuringu eesmärkidest, te vihjasite juba nendele ja räägin siis täpsemalt sellest EGTC instrumendist ja pärast seda keskendun konkreetsemalt nende uuringute tulemustele, eriti mis puudutab EGTC võimalust omalt poolt panustada positiivselt äh, ühtekuuluvuspoliitikasse, et kuidas oleks võimalik väliskoostööd parandada. meilt paluti siis hinnata IGTC-de e rolli ühtekuuluvuspoliitikas ja eriti Euroopa Euro,, Euroopa territoriaalse koostöö jaoks, see oli meie esimene eesmärk ja järgmine, teine eesmärk oli siis IGTC e potentsiaal, potentsiaalse rolli hindamine naabruspoliitika kontekstis, eriti äärepoolsemate piirkondade jaoks. EGTC instrument, ma tuletan meelde, millest me siin räägime, see loodi aastal kaks tuhat kuus vastava määrusega ja eesmärgiks oli territoriaalse koostöö edendamine Euroopa Liidus ilma eh, eraldiseisvate vahenditeta tegemist on seega õigusalase instrumendiga äh, regionaalse koostöö eelarvest ja äh, toetab siis koostööd liikmesriikide vahel, aga ka Euroopa Liidust väljaspool ehk teisisõnu, tegemist on äh, siis ühe, see annab võimaluse tegutseda ühe nime all ühe juriidilise isikuna. EGTC-de mitmekesisus on äh, tõestada, meil on viiskümmend viis EGTC, registreeritud EGTC-d Euroopas, aga üldiselt neid kasutatakse väga vähe esialgseks eesmärgiks, ehk teisisõnu, tegemist ei ole Euroopa territoriaalse koostööprogrammide nii-öelda haldusametiga olnud määrust muudeti aastal kaks tuhat kolmteist ja EGTC-de fookust laiendati sellega, nimelt äh, anti neile pädevus minna kaugemale ühtekuuluvuspoliitikast, vaid seostati ka ühtekuuluvuspoliitika seoseid, nimelt äh, konkreetselt äh, toodi välja EGTC-d selles määruses ja ka konkreetselt erinevatele rollidele, mida siis EGTC-d võivad ühtekuuluvuspoliitikas kanda EGTC-d on äh, väga mitmekesised ja eesmärgid on ka erinevad. see ei puuduta mitte ainult nende tegevusvaldkonda, vaid veelgi huvitavam vist see, et äh, enda dokumentides, põhikirjades ja konventsioonides äh, on äh, see, kui detailselt nende eesmärgid välja kirjutatud, üsna erinev erinevate algatuste vahel. vaatamata määruse parandamist, äh, parandamisele on veel väga palju probleeme olnud EGTC-de rakendamisega ja probleemid äh, on esile tekkinud ka operatiivfaasis, kui EGTC on juba käima lükatud. see on osaliselt äh, seotud määruse enda sõnastusega, aga ka teatud äh, ebakindlusega, infopuudusega väga paljude EGTC-de aspektide puhul. varem äh, on, pole EGTC-d ära kasutanud ühtekuuluvusfondi vahendeid selleks, et oma projekte ellu viia. põhjuseid oli selleks mitu aga viimasel ajal on nende osalus suurenenud, näiteks äh, programmi, programmeerimisperioodi jooksul programmi kujundamise äh, ajal, kui operatiivkavasid paika pandi. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid praegusel eelarveperioodil vastavad äh, vägagi nend-, nende teemavaldkondadele, nendele teemavaldkondadele, millega EGTC tegelevad ja põhimõtteliselt on selliseid äh, rühmitusi, äh, mis tegelevad äh, vähemalt iga eesmärgi jaoks on vähemalt üks EGTC, näiteks keskkond, transport, haridus ja nii edasi. nüüd EGTC-d äh, me, need, mis me võtsime põhjaliku vaatluse alla, näitasid ka seda, et äh, nende eesmärgiks on tihti mitme temaatilise eesmärgi saavutamine tulevikus. üldiselt on lähenemine integreeritum äh, just nimelt siis läbi selle, et võetakse mitu eesmärki endale sihiks ja nad tahavad ära kasutada ka rohkem äh, ühtekuuluvusfondi vahendeid, kuivõrd nad arvavad, et see on oluline nende projektide elluviimiseks ja nende projektide kasude realiseerimiseks. vaatamata nendele arengutele aga ei viidata EGTC-dele eh, tihti territoriaalse koostöö operatiivprogrammides ja kui, siis äh, alati väga üldiselt, äh, konkreetselt viidatakse vähe, ainult siis, kui nad olid kaasa, kui need, üks või teine oli kaasatud programmeeri-, programmi perioodil. isegi kui operatiivprogrammides on mainitud EGTC-dele, ei maini, ei maini neid äh, vastavad siseriiklikud kavad. ainus erand oli üks erand, mille me leidsime kevadel, nimelt Luksemburi ERDF-i operatiivkava. ja see võib-olla vihjab sellele, et äh, ei ole väga suuri koostöövõrgustikke erinevate ähm, äh, haldusametite vahel. mis nüüd puudutab väliskoostööd, siis me oleme selle kokku võtnud selle slaidi peal siin aga räägime ainult koostööst naaber, naaberriikidega ja liitunud riikidega eh,, vabandust, eh, assotsieerunud liikmetega, aga ka keskendusime perifeersematele aladele, aga seal ei olnud ühtegi EGTC-d. mis puudutab naaberriike, siis sellest on räägitud päris palju äh, aga seni eh, ei ole ükski EGTC realiseerunud mitmel põhjusel. geopoliitilised ebaki-, geopoliitiline eda-, ebakindlus ja nii edasi. kõige konkreetsem ja võib-olla kõige paljutootavam lähenemine on eh, Šveitsi puhul, kus eh, on juba mitu esialgset sammu astutud, aga ei ole veel jõutud konkreetse programmini, et asi on veel töös põhjusi siin on ka teisi, keerukus, praktilised rakendusküsimused ja nii edasi. nüüd, mis puudutab kõige kaugemal ase, alu, asetsevaid alasid, äärealasid, ainult üks on käivitatud tänaseks. ja üldiselt, kui me räägime väliskoostööst ja meie järeldustest selles vallas, siis meile jäi mulje, et võimalused EGTC-sid kasutada selles kontekstis ei ole tegelikult väga hästi teada Euroopa Liit, tund-, tuntud Euroopa Liidus või Euroopa Liidust väljaspool ja üsna tihti on see ka seotud äh, konkreetselt sellega, et äh, haldussuutlikkust äh, on piirkonnas vähe, selleks et takistused ületada. nagu me ütlesime, viisime selle aasta kevadel selle analüüsi läbi ja seni, selleks ajaks ei olnud meil tegelikult olnud veel väga kaua aega tegutseda uue parandatud määruse kontekstis ja seega me ei saa selle määruse muutmise kohta midagi väga lõplikku öelda. aga sellegipoolest praegusest hetke vaatevinklist vaadates on selge see, et äh, raskused naaberriikidega ei ole kuhugi kadunud, kuigi põhjuseid äh, võib-olla teisigi kui EGTC määrus ise. nüüd, kuivõrd äh, EGTC määruse kohta meil ei ole lõplikku seisukohta, on ka siseriiklik seadusandlus äh, ülioluline ETC loomisele ja nende käimalükkamisele ja käigus hoidmisele vaatamata määruse muutmisele ei, ei näe me kaasatud ametivõimude mentaliteedis mitte mingisuguseid muutusi. probleem ei ole mitte ainult info puuduses, vaid äh, neil on ka teatud reservatsioonid teatud piirkondades või riikides kogu selle asja suhtes. ja see uus ümber sõnastatud äh, määrus sõnastab ka selle, et äh, majanduse üldhuvi pakuvad EGTC-d on prioriteetsed, aga seda on muidugi raske hinnata, see, nende hindamiseks läheb rohkem aega, potentsiaali on tunnistatud, aga sellega kaasnevad ka väga paljud praktilised probleemid, mida ei ole võimalik äh, seljatada EGTC määrusega. Luksemburi eesistuja lähenemine võib-olla avatab siin, avab siin uued uksed suur tänu, ma loodan, et ma andsin teile mingisugusegi ülevaate meie aruandest, kokku on aruandel seitsekümmend, kaheksakümmend lehekülge, nii et lühike kokkuvõte. suur tänu selle väga huvitava ettekande eest. järgneb arvamuste vahetus. kakskümmend viis minutit on meil aega selleks arvamuste vahetuseks. nii et sõna teil viis minutit ja mitte rohkem kõneleja kohta, kes alustab, härra Zeller, palun. suur tänu, esinaine. mina tahaksin öelda tere tulemast äh, külalisele, meil oli hea meel äh, regioonide komitees äh, võtta osa konverentsist, mis on juba kaks päeva kestnud, piiriülene koostöö on selle teemaks ja just äh, selle õigusinstrumendi Euroopa territoriaalse koostöörühmituse kasutamine, millest me täna siin praegu räägime. meil on see nüüd päevakorra lõppu sattunud ja ainult vähesed kolleegid on veel kohal. see ei tähenda aga loodetavasti seda, et me äh, territoriaalse koostöörühmitusele niivõrd vähest tähelepanu omistame kui mitmed liikmesriikide valitsused, sest see on endiselt suur tõke, mis on meie teel. EGTC on valitsuste poolt väga sageli, mitte väga armastatud instrument, kahjuks need, kes kohapeal saaksid selle instrumendiga tööd teha, seda ei saa. seda ka regioonide komitee liikmed kinnitasid, et see on isegi tundmatu kohati, nii et äh, selle kallal peame veel tööd tegema. Äh, vaatame veel ellu selle õigusinstrumendi saamislugu äh, piiriülese koostöö jaoks on tulnud see algatus regioonide komiteelt, territoriaalse koostöö rühmitused niimoodi on võimalik luua, et inimesed, kes teevad piiriülest koostööd, ei tunneta üldse füüsilisi piire Euroopa riikide vahel. ja äh, need rühmitused on saanud väga tavapäraseks, äh, nad loodavad, et nende piiriülest äh, koostööd lihtsustatakse, nii et nad saavad piiriüleseid ühtseid ülesandeid täita, me räägime siin Euroopa Liidust ja ka õigusaktide harmoniseerimisest, aga endiselt on kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh, Eh, mis ulatuvad eh, oma riigipiirini, need on väga erinevad riigid. ja see eh, isegi või muudab koostöö võimatuks või vähemalt raskendab, siis tuli idee teha õiguslik instrument, mille alluvusel saaks sellist koostööd paremini ellu viia. Danuta Hübner oli toona volinikuks ning Äh, selle äh, menetluse lõpetas parlament, eelmise mandaadi jooksul saime me seda uuendada äh, ning muuta Euroopa territoriaalse koostöörühmituste määruse selliseks, nagu meile see meeldis ja sobis ning võtsime selle vastu Euroopa Parlamendis. see võimaldas suuremat rahastamisvõimalust, aga lõi ka võimalusi koostööks eriti avalike teenistuste vahel, äh, avalikku teenust on võimalik piiriüleselt pakkuda, aga ka äh, eraettevõtet oli võimalik siia kaasata selleks, et piiriüleseid ülesandeid lahendada. ja äh, seda õiguslikku instrumenti on vaja ja võimalik kasutada piiriüleselt Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, aga ka naaberriikide vahel on võimalik sedasama rakendada. muidugi peab ütlema, et olles ise olnud kolmepoolsetel läbirääkimistel, siis liikmesriikide vastuseis oli endiselt äh, suur, on praegu ka äh, liikmesriikidel oli kartus anda liiga vaba voli piiriäärsetele piirkondadele ise valida, kuidas oma asju ajada. see peaks olema mõtteviis, mis peaks olema mineviku hõlma vajunud, aga sellegipoolest pead, paljudes pealinnades on endiselt see mõte väga akuutne. Bei den Akteuren vor Ort, die sich an andere Formen Need eh, te, eh, siis osalejad koha peal, kes on juba harjunud kasutamaks seda rühmituste meetodit, eh, kasutavad ka erinevaid muid programme, aga praegu on veel endiselt ebaselge see, et rühmituse näol on tegemist õigusinstrumendina, seda ei pea kasutama, aga võib. selleks, et koostööd kindlustada ka institutsionaalselt. võimalik on luua institutsioon, kasutada ära igasuguseid tõukeprogramme, on võimalik võtta tööle inimesi ja just piiriregioonides, kus on struktuursed puudujäägid, on võimalik tööd hõlbustada. mitmetes kohtades see juba toimib hästi, aga ka paljudel juhtudel on endiselt vaja teavet ja teavitamist rohkem mina arvan, et see raport ja uuring, mida me siin näeme, viitab väga selgelt ikkagi nõrkadele kohtadele veel, mida me oleksime tahtnud kõrvaldada kolmepoolsetel läbirääkimistel, aga kuna äh, liikmesriigid olid vastu, siis nõukogul see ei õnnestunud. Äh, praegu peaksime kasutama ära seda, mida uuring viidab Äh, selleks, et äh, uue äh, territoriaalse koostöörühmituse määrust muuta nii, et see oleks tõhusam ja et me saame ka vahearuandluse ajal vaadata ja püüda sedasama õigusinstrumenti paremini edasi arendada. seda just praegusel ajahetkel, kus tänaste äh, Äh, akuutsete sündmuste tõttu äh, taastatakse piirikontrolle, ehitatakse müüre ja aedasid äh, riigipiiridele. ja need väljakutsed, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, muidugi on see teatud mõttes õigustatud, aga need regioonid, mis asuvad just piiridel, Äh, on aru saanud, et probleemid on võimalik just koos paremini lahendada ja selliseid instrumente ei tohi tänased olud õõnestada. partnerluskokkulepped on operatsioonilises programmis küll mainitud, aga väga-väga napilt selge, komisjon ütleb, et kõik, kes territoriaalse koostöörühmituse võimalust tahavad kasutada, saavad seda teha, sellepärast et selle jaoks on olemas äh, määrus ja Euroopa õigus seda toetab, aga sellegipoolest arvan ma, et partnerluskokkulepetes on vaja seda ikkagi rääkida veelgi, äh, et selline õiguslik instrument on olemas. siis kasutatakse seda ka rohkem selle asemel, et äh, öelda lihtsalt, et äh, seda on võimalik kasutada. olen äh, tänulik selle uurimise eest. väga hea meel on, et seda instrumenti püütakse ka praktikaga täita ning nüüd on plaanis ka territoriaalse koostöörühmituste platvorm luua ja meie oma komisjonis peame ka astuma samme edasi sellel rajatud teel selleks, et äh, toetada Euroopa territoriaalse koostöörühmituste loomist, äh, Euroopa-üleseid tõkkeid vähendada ning äh, igasuguseid väärarusaamu ümber lükata, aitäh! suur tänu, härra Olbricht, te palusite samuti sõna. võib-olla oleks analüüsi jaoks äh, kasulik on rääkida natukene ajaloost. mina olin esimene raportöör siin kojas nende rühmituste kohta ja tahtsin teile natukene anda äh, lisamõtteainest. igal juhul tuli see mõte Euroopa Komisjonist. kohalikelt omavalitsustelt see kindlasti ei tulnud, seal ei ole nagu mingit pistmist. Euroopa Komisjon toona tahtis äh, euroopalikku instrumenti ja nimetasid selle alguses EGCC Äh, piiriülese koostöö instrument. Äh, teie kolleeg äh, Charleg selgitas, et see on väga Euroopa-meelne, see on väga lihtne ja kõigile läheb see peale. mina olin kohe väga skeptiline, aga tema ütles, et sina tuled uuest liikmesriigist ja sa ei saa Euroopast lihtsalt aru. aga Euroopale müüme selle maha nagu sooja saia. aga selles see probleem ongi, et meil on sellega põhiseadusliku probleem, sellel programmil on põhiseaduslikud tagajärjed ja see on täiesti ebaseaduslik. see hõlmab kahte seadusandlust, kahe erineva eh, seadusandlusega kahte erinevat riiki tururegulatsiooniga ja sellega kaasnevate raskustega. ja sellepärast me olemegi seda täiesti muutnud ja tõstnud eh, ta paketti. ja selleks, et asjad oleksid lihtsamad, eh, me muutsime kogu seda äh, asja ja e, asjast, mille nimi oli alguses EGCC, sai ET, e GTC ja sellest sai mitte piiriülene koostöö, vaid territoriaalne koostöö. kohalikud omavalitsused, peaasjalikult regioonide komitee olid sellele asjale vastu algusest peale, nad olid algusest peale asjale vastu, miks? sest nad kartsid, et selline uus instrument võtaks nendelt ära väga hästi toimiva e, piiriülese koostöö lahenduse Euregio ja Interregio lahenduse. Nemad kartsid, et see uus instrument öö, omasta, selle omastab keegi teine, mingi ministeerium kusagil. ja meie selgitasime neile, et ei, nad võivad seda uut instrumenti kasutada tänaseks koostööks. Nad ei olnud väga veendunud, et, et see asi öö, on mõttekas, aga nad olid sellega nõus, olid valmis seda asja proovima ja siit see seire käima läks ja see on väga huvitav. aga tänased raskused, mina arvan, et see on esimeste vigade tulemused, need esimesed probleemid ei ole lahendatud. selles peitubki seadusandluse keerukus, see kokkulepe oli väga keeruline juba iseenesest Äh, haldussuutlikkusega on siin puudut-, haldussuutlikkust puudutas, mis oli toona kõige raskem asi? kõige suurem probleem oli see, et äh, ülemkogu leppis selles instrumendis kokku ühe tingimusega, et nimelt äh, mitte kunagi ei looda selliseid rühmitusi ilma välisministri heakskiiduta, mitte kunagi sest esialgu oli mõte selles, et kohalikud omavalitsused loovad EGTC-d ja siis teavitavad äh, ametlikus teatajas, Euroopa ametlikus teatajas, et nad lõid midagi. ja loomulikult äh, ülemkogu pidasin silmas näiteks probleeme Slovakkia ja Ungari vahel või, või muud sellised äh, piirialad, kus äh, asi oli plahvatusohtlik, et äh, kohalikud omavalitsused hakkaksid ilma valitsuse teadmata midagi sepistama. ja ütlesid algusest peale siis ülemkogu liikmed ei, mitte mingil juhul ainus võimalus neid luua on valitsuse heakskiiduga. ja siit tekkis kohe probleem äh, algatusõigusega, et milline ministeerium see peaks olema ja nii edasi ja nüüd on tekkinud välja paralleelmaailm ja ma ei tea, kas härra Zeller on minuga nõus, et äh, kõigepealt piiriülene koostöö, see sujub üsna hästi ja mõnedes kohtades siis on käimas mingisugune õiguslik eksperiment. no näiteks sillaehitus Te teate küll, millist silda ma mõtlen või haigla ehitamine. või äh, Belgia ja Prantsusmaa mõte, hoopis teine teema, hoopis suurem koostööraamistik ja nii edasi. nii et me ei peaks olema üllatunud kogu selles asjas. Euroopas kõik, mis ei ole nat-, natsionaalne või siseriiklik, on keeruline Joachim ise oli raportöör, ta teab seda väga hästi, me üritasime asja teha lihtsamaks, seda natukene, natukene survet avaldada selleks, et asi läheks käima. aga algusest peale on olnud äh, kõhkluseid ja need äh, kõhklused äh, on täna veel tunda. haldusmälu on ka väga oluline. on oluline mõista, miks midagi loodi ja mis on tänased raskused ja miks need raskused esinevad esimesel ülemkogul kaks kolmandikku liikmesriikidest oli sellele, äh, tuli hingeliselt vastu ja mina ütlesin komisjonile toona, vot niimoodi Euroopa välja näebki. vot niimoodi võetaksegi Euroopa asjad vastu, et enamus on vastu, sealhulgas Poola. suur tänu, härra Zeller tahtis vastata ja siis lähme edasi oma aruteluga. Jan kirjeldas olukorda küll väga hästi ja äh, ma tõesti viitasin ka sellele, kust need vasturääkivused tulevad, aga kas me oleme nende vasturääkivustega siis valmis leppima? loomulikult äh, komisjon tegi selle ettepaneku, tahtis piiriülest äh, koostööd tõhustada, aga vajadus taolise äh, Äh, instrumendi järele tuli teatud piirkondadest, jah, võib-olla üksikud piirkondadest, kellel oli oma selge esindatus äh, regioonide komitees ja sellepärast äh, on see tegelikult tõesti regioonide komitee projekt, aga probleem on meil peaasjalikult Saksa-Poola piiril, hulluks ajab see ühelt poolt Maa-ametid, kes arvavad, et selle instrumendiga luuakse midagi, kus võetakse ära nende äh, pädevus, see ei ole sugugi ju aga nii, ja samas äh, üritavad neid äh, ülesandeid, äh, mis nende ees tegu-, niikuinii seisavad, tegelikult palju lihtsamini rakendada, ellu viia ja Poola kolleegidega Oderi teisel kaldal palju lihtsamalt koostööd teha, olgu tegemist siis äh, transpordiprojektidega, avalike teenustega, haridusprogrammidega, see kõik oleks täna võimalik, aga kohe on ka väga palju vasturääkivusi sellele, pädevad asutused kardavad, et peavad oma võimu ära andma ja pädevusi ära andma ja lisaks sellele tuleb see koostöö ka veel pealinnades kinnitada ja just nimelt Saksamaa ja Poola vahel äh, on need tasemed, kes otsustavad, täiesti erinevad, Poolas peab otsustama ähm, keskvalitsus, Saksamaal liidumaade valitsused ja öö, äh, seega need koostöötasandid ei lähe sugugi omavahel kokku, ega siis Poola välisminister ei hakka rääkima siin öö, äh, liidumaa välisministriga, vaid ikkagi öö, äh, Saksamaa öö, ähm, valitsuse ministriga ja, ja seega äh, jäävadki toppama need projektid, mis äh, tegelikult oleksid rakendatavad ja tihti on need projektid väga lihtsad, meil on väga palju linnu selliseid, kus on lihtsalt linn äh, pooleks. lihtsalt riigipiir jookseb linnast läbi või Oder jookseb sealt läbi seal näit-, näiteks äh, meil on üks ülikool, kus äh, see jõgi seda ülikooli poolitab, üks pool jääb Poola poole peale, teine Saksa poole peale ja nad tahavad sinna lihtsalt trammi ehitada või bussiliini käima panna, aga selleks on neil vaja kõigepealt äh, Potsdamist äh, Liidumaa valitsuselt kinnitust, Poola poolel on vaja Poola välisministeeriumi tund-, heakskiitu. viis aastat läks selleks, et see paganama bussiliin käima panna ja täna on see terve Frankfurt Oderi piirkonnas kõige öö, rohkem kasutatud bussiliin üldse. ja seega on väga oluline, et seda väga kitsast lähenemist, mis teinekord ikka ja jälle esineb valitsus öö, tasandil, muudaksime ja ütleksin veel, et ega see Euroopa territoriaalse koostöörühmitus ei ole mingisugune konkurent tänastele äh, koostööinstrumentile, tegemist on juriidilise instrumendiga, jah, aga just tänu sellisele juriidilisele instrumendile saame me Euroopa õigusega kaasa aidata valdkondades, kus siseriiklik seadusandlus võib-olla takistuseks on koostööle ja võib-olla niimoodi mõned piirid ja takistused ületada. suur tänu, härra Van Nistelrooy. soovite sõna? jah see raport või teie aruanne ja kuulasin väga suure huviga teie selgitusi. mis saab sellest, mis sellest projektist peab nüüd edasi saama? nüüd on jah, on sünnitatud siis see projekt, siis otsiti, et kes on selle projekti isa või kes on selle lapse isa, tuli see välja selgitada ja nüüd on laps vaja üles kasvatada. mis siis edasi saab? kuidas see koostöö siis üldse välja näeb, palju meil on selliseid äh, rühmitusi, meie oleme algusest peale ju Euroopa Liidu algusest peale selliseid äh, rühmitusi toetanud, sellist koostööd toetanud. näiteid, äh, kus see poliitika on olnud väga edukas, on väga palju. vanade liikmesriikide seniseid kogemusi tuleks ka rohkem jagada võib-olla juba sellepärast, et äh, asju natukene tagant utsitada, et asjad hakkaksid liikuma natukene kiiremini. on asju võimalik ära teha ka palju nobadamalt. Äh, on täiesti võimalik need raamistikud, mida on vaja luua teatud rühmit-, selliste rühmituste jaoks, äh, kokku panna kiiresti. ja võib-olla me oleme võib-olla natukene alahinnanud nende rühmituste potentsiaali ja võimalusi, ülehinnanud, vabandust, ja mina toona olin osa sellest äh, projektist, me visandasime oma mõtted komisjonile ja sattusime kohe rünnaku alla. jah, häid näiteid äh, edukatest projektidest on juba päris palju äh, esimesel perioodil suhtuti sellesse väga entusiastlikult, ma rääkisin väga paljude linnapeadega ja see entusiasm oli, oli õhus tunda. kõik olid selle projekti taga ja kui me teame, mida me tahame saavutada, siis on sinna võimalik ka jõuda kui äh, liikmesriigid ei suhtu aga sellesse positiivsele, siis ei ole see projekt ka rakendatav. Ähm, ma omalt poolt ütleksin, et äh, Hollandi koostöö Belgiaga Limburgi piirkonnas, äh, Hollandi Limburg, Belgia Limburg ja ja Saksamaa Limburgi piirkond, me tegime tõesti väga hästi koostööd Valloonias et see asi tegelikult ju kõik äh, käib, aga neid asju ei nimetata lihtsalt Euroopa territoriaalse koostöö rühmituseks, sest nad ei saa seda nime kanda, nad ei vasta tingimustele. nii et äh, asi, mis tegelikult on äh, see rühmitus sisuliselt, ei ole seda vormiliselt. nüüd on meil see instrument sellega kaasnevad teatud äh, positiivsed äh, asjad, aga me ei saa projekte selleks nimetada. ma kuulasin proua Zilmeri eh, sõnavõttu ja ta ütles ka, et eh, operatiivkavades viidatatakse nendele väga vähe. meie jaoks on teie aruanne väga eh, tähtis, aga tegemist on siiski täiendava instrumendiga ja ei peagi tekkima sellist mõtet kellelegi, et seda nüüd kasutatakse vähem ja et piiriülene koostöö kus- kuidagi taganeks, ei ole nii see ei vasta tänasele reaalsusele. piiriülese koostöö all tehakse ära väga palju asju ja mina ise, kui ma vaatan praegu ühtekuuluvuspoliitika arengut kesk- ja pikas perspektiivis, siis territoriaalne koostöö on ilmselt üks nendest elementidest, mis jääb paika igal juhul. see on ka tulevikus väga-väga oluline ja piiride problemaat-, probleemid äh, piiridel äh, jäävad lihtsalt äh, mineviku haavid, haavad, ähm, armid. ja nagu ma ütlesin, ta oli alguses kujundatud täiendava instrumendina ja selliseks ta jääb. suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Katainole kes on eh, regioonide komitees Euroopa territoriaalse koostöörühmituse koordinaator ja võib-olla te räägite meile ka tänasest eh, seminarist selle algatuse puhul. sõna on teil. Grazie, presidente Mihhailova. suur tänu, lugupeetud eh, proua esimees. räägin itaalia keeles sellepärast et Jan Albrecht äh, rääkis äh, väga paljudest tehnilistest probleemidest, millega me silmitsi seisame ning vastaksin äh, tema kommentaaridele. väga raske on poliitilistel põhjustel EGTC-del hakkama saada. ja piiriliseks koostööks äh, on äh, piiratud Euroopa võimalused ja kaks Euroopa kujutist satuvad vastuollu Euroopa ülevalt poolt, Euroopa altpoolt. nagu Jan Albrecht ütles, Euroopa Komisjoni lähe-, lähenemine, ülevalt alla lähenemine ei olnud kohalikele omavalitsustele meeltmööda, aga alt üles lähenemine, äh, kus algatajaks on kohalikud omavalitsused, territooriumid, piirkonnad, äh, see on teretulnud ja selliseid vahendeid oleks vaja. on mitmeid tehnilisi asjaolusid, mida tuleb analüüsida. ja seminar endiselt kehtub, kehtib äh, ja üks äh, üritusti leiab aset homme Euroopa piiriülese koostöö küsimusteks. aga kõiges selles on oma ka poliitilised küsimused, mida me ei tohiks unustada me arvame, et EGCT on strateegiline instrumente. see saab arendada edasi piiriülest ähm, koostööd, nii et regioonide komitee on algatanud oma platvormi selleks, et liikmesriikide õigusakte jälgida, et see instrument oleks nähtavam ning äh, saaks ka kitsaskohad lahendatud. ja kõik uued üksused peavad täitma, andma märku oma olemasolust, meil on oma register Euroopas on äh, viiskümmend kuus EGCD-d äh, seitsmesajast, ähm, mis hõlmavad seitsesadat äh, kohalikku omavalitsust kahekümne seitsmest liikmesriigist, viiskümmend kuus. Luksemburgi eesistuja soovis, et õiguslikud vahendid üle vaadaks, selleks, et suurendada äh, koostööd ning äh, regioonide komitee võttis vastu oma arvamuse selle kohta meil ei ole praegu palju aega, nii et rõhutaksin ainult äh, neid kohti, mis on kõige rohkem silma torkanud meile kui äh, kitsaskohad. kõigepealt äh, on mõningaid liikmesriike, kes ei ole nõus nende muudatustega, mis äh, tehti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. aga mõningatele liikmesriikidele see ei meeldinud. ja härra Zeller oli raportöör nende Euroopa territoriaalse koostöörühmituste kohta. ja mõningatele liikmesriikidele ei meeldinud lihtsalt tehtud muutused ja nad ei hakanud neid rakendama liikmesriigi tasandil. peaaegu pooled liikmesriigid ei ole õigusakte vastu võtnud äh, selleks, et Euroopa territoriaalset koostöörühmitusi arendada oma territooriumil, seda oleks pidanud tege-, tehtama eelmisel aastal, aga, aga seda ei tehtud. osalusmäär on puudulik ja ka tegevusprogrammides osaletakse puudulikult. nii et äh, pilt ei ole nii selge ja helge, nagu me sooviksime mõned Euroopa territoriaalse koostöörühmitustest ei ole isegi Interreg programmis. ja Interregi programmi, programm oleks pidanud tegelikult piiriülest koostööd edasi arendama, samuti nagu Euroopa territoriaalse koostöörühmitused, aga mõnikord neil ei õnnestu isegi selles programmis osaleda, mis on iseenesest väga kummaline Euroopa territoriaalse koostöörühmitused on meie jaoks prioriteet äh, piiriülese koostöö arendamise vallas. aga raskus ei ole mitte ainult Interregiga, ka LIFE programmi ja COSME programmi kasutamisega on, on raskusi. Need on äh, liikmesriikide kontrolli all ja seetõttu territoriaalse koostöörühmitused ei saa osaleda ja selliseid äh, valdkondi on veel, programme, kus äh, ei lubata territoriaalse koostöörühmitusel osaleda ning rahastamist saada. Interreg peaks toimima nende jaoks, aga Interreg ei rahasta otseselt projekte, nii et oleme loonud instrumendi, aga seda instrumenti ei kasutata. ning seetõttu äh, ei ole see olnud ka teab mis edukas. Euroopa territoriaalse koostöörühmitustel on ähm, juriidiline isik, mis äh, on üsnagi eripärane. Nad on ähm, esindatud erinevates liikmesriikides ning nende olemasoluks tuleb teha erandeid, aga, aga paraku seda ei ole tehtud. ja seetõttu on raske seda Euroopa territoriaalse koostöörühmituse rühmitust on olnud raske arendada kolmandates riikides, Moldova, Ukrainaga on see olnud püsistruktuuride loomisel raskusi piiriüleseks koostööks, aga, aga need struktuurid ei ole ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusteks arendatud. see ei tähenda seda, et me peaksime selle tite koos pesuveega välja viskama. see oli väga huvitav kogemus ja, ja nende arv kasvab. ja nad toimivad paremini kui liikmesriikide ametivõimud. Nende eelarved on suurenenud. Nende töö on kasulik. me peame neid aga edendama nendest teavitama, sellepärast et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei tea neist piisavalt palju ega tea, milline potentsiaal neis peitub me peame siis teavitustööd parandama, et sellest potentsiaalist ähm, erinevaid juhtimistasandeid, valitsemistasandeid informeerida. kui me tahame mitmist, mitmetasandilist äh, juhtimist Euroopas või valitsemist Euroopas, siis on äh, territoriaalse koostöörühmitus möödapääsmatu üksus ähm, ja selline instrument koos, koos teiste instrumentidega võiks olla makropiirkondliku piiriülese koostöö vektoriks. see võimaldab piiriülest koostööd ilma liikmesriigi paradigma piiranguteta. suur tänu. kohal on ka Euroopa Komisjoni esindaja härra Aleksander Ferstel, kui ma ei eksi jah. nii et äh, palun, kas soovite sõna, siis sellisel juhul palun suur tänu, suur tänu selle raporti eest, suur tänu selle huvitava arutelu eest. Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused on meie jaoks oluliseks Euroopa territoriaalse koostöö edasikandjateks piiriüleste kontrollide, programmide jaoks ja meie arvates on nende olemasolu aidanud kaasa meie programmide elluviimisele, kuid Euroopa territoriaalse koostöörühmitused on seotud haiglatega, mobiilsus, liikuvus, võrgustik, aga kuid mõned neist langevad Interregi programmi äh, reguleerimisalast välja ja see ei pruugi olla halb. mis puudutab uut määrust, siis liiga vara on veel mingisuguseid lõplikke järeldusi teha komisjon teeb oma ettekande kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, augustis ja viiskümmend kuus Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust on praegu olemas, nad on suurepärane instrument institutsioonide vahelise koostöö ja kooskõlastuse tagamiseks ad hoc õiguslikelt lahendustelt on mindud üle stabiilse õigusliku raamistiku juurde ja see on oluline samm. mis puudutab tulevikku, siis komisjon loomulikult ka tulevikus kutsub üles kasutama Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusi äh, programmi tegevuses ja ka väljaspool ja meil on väga hea meel kuulda Euroopa Parlamendi ja Euroopa regioonide komitee äh, kommentaare toetusest äh, nendele üksustele ning äh, ka teavitustöö eest tänan teid. härra Silmer, kas olete valmis vastama kommentaaridele või, või küsimustele? minu poolt on üks kommentaar, lihtsalt suur tänu, et suhtusite nii hästi meie tehtud töösse. mõned kommentaarid meie poolt ajalugu. ajalugu me raport, ajalugu me raportis ei käsitlenud, sellepärast et väga palju on sellest juba palju räägitud ja kirjutatud, nii et tahtsime keskenduda rohkem tulevikule ja tõmmata siis konkreetseid paralleele järeldusi selle kohta, mis, mida tuleks veel teha. nagu härra Zeller ütles oleme kirjeldanud raportis raskusi ja põhjalikumalt, nii et ma ei saanud siin lühikese aja jooksul väga põhjalikult sellest rääkida, aga oleme juhtinud ka tähelepanu positiivsetele asjaoludele ja positiivsetele kogemustele. seda instrumenti ei kasutata mitte ainult sellepärast, et et Interregiga on olnud raskusi mõningates Euroopa territoriaalse koostöö rühmitustes on äh, seda äh, vormi kasutatud äh, ka muuks kui Interregi vahendite kasutamiseks ja, ja kõik asjad võtavad oma aega, nii et seda tuleb ka arvesse võtta. ja äh, erinevad äh, üksused arenevad erineva tempoga ning mõne, mõnikord kulub ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks rohkem aega, võib-olla sama lugu on ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmitustega, kui me tahame paremat integratsiooni ja piiriülest koostööd, siis see protsess tõenäoliselt on aeganõudev, nõuab teavitustööd, vahendustööd, info jagamist. ning äh, see protsess ei äh, saa sündida üleöö katsume siis õppida praegustest kogemustest, et, et plaanida järgmisi samme Euroopa territoriaalsete rühmituste äh, õigusliku raamistiku parandamiseks. härra Zeller, kas ka teie soovite kommenteerida? jah. ma ei tee siin mingisuguseid etteheiteid komisjoni töötajatele, neid see ei puuduta aga üks äh, palve mul komisjonile küll on, kui te järgmisel korral ühtekuuluvuspoliitika raportit esitlete ja kui piiriline koostöö on niivõrd tähtis, kui sellest alati räägitakse, siis peaks see ka ühtekuuluvuspoliitika raportis olema kirjas ja mitte niimoodi, et see lihtsalt äh, äh lükatakse kõrvale ja siis parlament äh, oma raportis viitab sellele, milliseid instrumente on territoriaalse äh, koostöö jaoks olemas äh, ja et need on meile tähtsad, aga ma arvan, et komisjon peaks seda ka tegema. Yes, you are absolutely right. jah, teil on absoluutselt õigus. raportis oli väga ähm, konkreetsed kommentaarid ja meil toimus väga ähm, kirglik arutelu siin meie komisjonis. suur tänu teile uuringu eest. kas soovite veel kommenteerida midagi? võib-olla võiksime teha hiljem äh, täidesaatmise raporti selle teema kohta. teeb ettepaneku härra Van Nistelrooy. me võiks seda teha hiljem. see oleks üks äh, mõte minu poolt. jah, see oleks tõesti tore raport tulevikku vaatame aga kõigepealt äh, läbi teised raportid, mis käsitlevad territoriaalset koostööd ja siis äh, jätkame Euroopa territoriaalsete rühmitustega oma komisjoni algatusraporti kujul. suur tänu teile, võib-olla võime jätkata oma koostööd selles küsimuses, aga igal juhul oleks väga huvitav, kui meil oleks võimalus äh, teie seda protsessi jälgida ning saada ka edaspidi infot äh, Äh, territoriaalsete rühmituste arengu kohta ning pidagem seda siis meeles, kui püüame mõista, kuidas territoriaalse ühtekuuluvusega mõningates liikmesriikides läheb. Äh, küsigem ministritelt äh, territoriaalse koostöö kohta, territoriaalse ühtekuuluvuse kohta ja mitte ainult tegevusprogrammide kohta. suur tänu praeguse arutelu eest. lugupeetud härrased austatud Regionaalarengu Komisjoni liikmed, meil on au võtta koordinaatorite otsused vastu. meil oli täna ka koordinaatorite kohtumine, seal langetati mõningad otsused, mis on kõikidele meie komisjoni liikmetele laiali saadetud. kui kellelgi ei ole kommentaare nende kohta, paistab, et siiski on. härra Van Nistelrooy, palun, teil on sõna. suur tänu jah, saime protokolli kätte, kõik on äh, korrektne, aga punktis seitse tahaksin ma äh, lisada ühe väikese asjakese. asjade seis lihtsustamise äh, resolutsiooni küsimuses meie fraktsioonides tahaksin lisada siia, et koordinaator võttis arvesse ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi ja koordinaatorid ütlesid, et nendel rühmadel ei olnud aega piisavalt. mina lisaksin, et Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid äh, ja ECR toetasid, ALDE ei olnud selle vastu, siis oleks natuke rohkem äh, sisuline see protokoll, see on väike lisandus siis sellele dokumendile minu poolt üks lause lihtsalt juurde, ma saadan teile selle edasi ja siis või annan selle teile ja siis äh, võime selle vastu võtta. jah, suur tänu, see muudab äh, olukorrast pildi selgemaks. võtame seda arvesse ja kui te võiksite esitada oma kommentaari kirjalikult, oleks see väga tore. järgmine päevakorrapunkt, muud küsimused, kas muud küsimu-, muid küsimusi on, ei ole? paistab, et ei ole ja siis tuletan teile meelde, et meie Regionaalarengu Komisjoni järgmine koosolek leiab aset kolmekümnendal novembril kella kolmest kella kaheksateist kolmekümneni pärastlõunal.